välja kuulutada kirjalik deklaratsioon null null kaheksa, mida Pavel Popido Breivik, Krist-, Joe Lainen ja Alois Peterle ähm, kolorektaalse vähi vastu Euroopa Liidus, äh, siin on saanud terve hulk, siin on saanud terve hulk allkirju kokku, nii et vastavalt reeglile sada kakskümmend kolm saadetakse tekst äh, adressaatidele ning avaldatakse tekstis, mis on vastu võetud selle, äh, selle istungi protokollis, härra, härra Pokk soovis sõna. Mr President uh,, share colleagues uh,. Uh, everybody... kolleegid, äh, ma tean, et kõik tahavad hääletada, aga ma tahaksin kõikide kaasallkirjastajate, allkirjutanute nimel Pokib, Repolsi, Silvi Bussoi ja äh, Leineni ja Peterle äh, nimel tahame tänada neid. me esitasime selle enne tähtaega, see tähendab, et selle teema, see teema on oluline, võime teile lubada, et see teema ei olnud selline, millega tegeldakse üks kord, vaid see on suurem, äh, vaid suurema, see on osa suuremast liikumisest, mille sihiks on kõik äh, liikmesmaad. suur aitäh, härra Pokk! suur aitäh ja õnnitlused härra Pokile ning nüüd äh, kirjalik avaldus null null seitsekümmend viis muld kaks tuhat kümme, mille esitasid Alejandro Vidal Cuadras, Hughes, Ojuland, Poor, Sodergaard, Stevenson